Ça va être fait sur l'ordinateur. Bien. Là aussi. Très bien. Buenas tardes. Vamos a, a dar comienzo a esta mesa de trabajo sobre el mercado único de la energía. tere päevast, alustame oma töögrupi tööga. ja meie räägime energia siseturust, konkurentsivõimest energiahindade kujundamisest ja nii edasi ja nüüd on kindlasti meil kohe väga hea võimalus siin rääkida sellest üheskoos, koos rahvusparlamentide, koos rahvusparlamentide esindajatega. tundus, et siin on probleeme tõlkega, sellepärast alustan uuesti. see võimalus täna siin, kas meil on ikka veel tehnilisi probleeme? Okay. kas nüüd toimib? sobre el mercado, como decía, único de energía, eh, la competencia y regulación. ehk räägime siin täna energia siseturust, konkurentsivõimest, reguleerimisest ja energiahindade kujundamisest. mul on siin ka kaasesimees, Melissa Elja on raportöör tema on Hispaania parlamendi saadik ja härra Strauss on ka täna pärastlõunal siin meiega. Nad võtavad kõik ka sõna, pärast seda võite meile esitada küsimusi, me peame arutelu ja ma palun, et te annaksite mulle märku sellest, kui te soovite sõna saada, ehk saatke see paber siia ette plenaari ja nüüd annangi sõna kaasesistujale aitäh, kolleeg, kui tohib niimoodi öelda, suur äh, aitäh ja tere tulemast kõigile, jään ootama teie osalust meie tänases töörühmas, mis puudutab äh, ühisturgu, konkurentsivõimet ning äh, energiahindu. ja mul on väga hea meel koos härra Maris Kalajaga olla selle paneeli juhatajaks, tema on siis Hispaania kongressi juht suur aitäh ka härrale Ville Martinesele, kes on äh, selle töörühma raportöör. Need küsimused, mida me täna arutame, on olnud juba pikki aastaid Euroopa Parlamendi töö keskmes ning äh, need teemad on meile tähtsad ka praegu. Euroopa projekt ju tegelikult algaski energiast, äh, söe- ja teraseühenduse loomisest ning Euratomi lepingust ning ühtne energiapoliitika kujunes välja seitsmendatel aastatel, kuid ta osutus ebatõhusaks. kolmkümmend aastat hiljem on meil õnnestunud vastu võtta ühtse energiapoliitika alane artikkel, selle leiame Lissaboni lepingust, kuid sellest artiklist üksi jääb väheks. meil on tänasel üritusel kolm töörühma ning see annab meile hea struktuuri nende asjade arutamiseks, mida me peame arutama seoses energiaga meie töörühm räägib sellest, mida on võimalik teha äh, liikmesriikidel, Euroopa Liidu liikmesriikidel, selleks et tugevdada energia tarnekindlust, kaitsta keskkonda ning äh, anda tarbijatele mõistlikud energiahinnad see tähendab seda, et meil peab olema äh, toimiv ühisturg energia vallas. meil on Euroopa Parlamendis arutlusel olnud mitmeid õigusakte ning viimane neist on kolmas siseturu energiapakett, mida arutati eelmisel aastal. kuid selle, sellele paketile eelneva paketi jõustumisega on olnud probleeme ning tuleb aru saada, et me peame mõtlema ka konkurentsipoliitikale, sest see on tähtis äh, tööriist, kuid äh, kahjuks on turud väga killustunud ning on olemas äh, vaid mõned piiriülesed energiaettevõtted, mida liikmesriigid toetavad. sageli kasutatakse ka maksustamispoliitikat ning see tööriist või meetod on ennekõike liikmesriikide endi pädevuses seega äh, peame meeles pidama neid kolme punkti, mida praegu just kirjeldasin, sest nendest me täna räägime. me peame endalt küsima, kuidas kombineerida see töö, mida tehakse siseriiklikul ja see, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil, et äh, tekiks tõeline siseturg, mis võimaldab äh, tarbijatel nautida hinnaeliseid. me jääme ootama, mida arvate teie ja me paneme väga tähelepanelikult tähele kõiki teie mõtteid, sest Euroopa Parlament hakkab varsti töötama raportiga, mis puudutab energiaalast tegevuskava aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja me ootame ka Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa energiainfrastruktuuri tuleviku kohta nüüd annan ma sõna meie töörühma raportöörile, härra Lavinia Martinesele, kes debatile kes debatti alustab, aitäh! Eh, suur tänu, proua kaasesimees, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et korraldasite selle kohtumise. tegemist on liikmesriikide jaoks tähtsa küsimusega. energia, sise- turg on tähtis sellepärast, et meil ei ole praegu siin nii-öelda energiaühendust kahekümne esimesel sajandil. energia siseturg peaks aitama meil säästa ja olla jätkusuutlikum. ning meil on vaja selles osas koostööd teha. kui me elektrivarustuse osas koostööd ei tee, siis ei saa me rääkida ka energia siseturust kahekümne esimesel sajandil. paarkümmend aastat tagasi oli võimalik rääkida üksikutest riikidest, mis olid suunanäitajad tehnoloogilisel pinnal. nüüd on lood teistmoodi. Euroopa ei ole energiapoliitikas praegu veel juhtival kohal, samal on meil aga vaja poliitilist raamistikku selles valdkonnas Kopenhaageni tippkohtumine näitas, et meil tuleb välja töötada ühine seisukoht selleks, et teisi mõjutada. ja kui me oma seisukoha sõnastame, on meil võimalik energiapoliitilises arengus maailmas ka juhtroll võtta. ja see tähendab ka seda, et meil on võimalik luua töökohti me peame mõtlema sellele, kuidas energiavarustuskindlust tagada ja kuidas rohkem alternatiivseid energiaallikaid kasutada alternatiivsete energiaallikate osakaalu üritati kaheksakümnendatel aastatel vähendada ja see oli strateegiline viga. meil on võimalik jätkusuutlikku energiapoliitikat tagada ainult siis, kui ka erakliendid saavad energiat osta mõõduka hinna eest jah, meil on tehtud ka juba ette edusamme, seda ka võitluses kliimamuutuste vastu. nii maailma majandust kui ka Euroopa majandust tuleb meil nüüd turgutada ja see tähendab seda, et meil on vaja energiavõrke, mis vastavad tänapäevastele vajadustele meil on vaja ühtset võrgustikku, energiat säästa, me peaksime energiat tootma nii, et CO2 heitmete hulk seejuures oleks väga väike. peale selle tuleb tagada veel ka turvalisus, jätkusuutlikkus. ja peale selle tuleb meil keskenduda ka energia välispoliitikale. meil on vaja rohkem võrke üheks lülitada ja me peaksime tagama võimalikult palju pakkujaid turul. ainult niimoodi saame me tagada konkurentsivõime energiaturul, sest meil ei ole praegu väga palju energiakandjaid. meil on vaja väga palju tööd ära teha selleks, et tagada energiavarustuskindlus ja seda nii, et energiat toodetakse keskkonnasäästlike meetmetega on väga tähtis, et me arvestaksime ka infrastruktuuri rahastamist sellepärast et äh, praegusel hetkel pole seda eesmärki Euroopa turul täidetud. meil on liiga vähe reegleid ja Euroopa peab nüüd midagi ära tegema selleks, et kõrvaldada need tõkked, millega oleks võimalik energiavarustuskindlust ka tõesti tagada sest kui me seda ei saavuta, ei ole meil võimalik rääkida ka solidaarsusest ja energiavarustuskindlusest Euroopa Liidus. peale selle tuleb meil võidelda ka kliimamuutuste vastu. edusammud on olnud praegu aeglased, nüüd peaksime mõtlema, kuidas teo-, teooriast edasi liikuda tegudele. meil on vaja ka energiatõhusust siseturul, sest ka nii saame me muutuda konkurentsivõimelisemaks meil on vaja siseturgu, kus erinevad võrgud on kokku lülitatud, sest energial ei ole vaja piire. ja niimoodi saame me tagada tõhusa tarbijate energiaga varustamise. ehk siis meil tuleb võidelda energiavõrkude kokkulülitamise eest. ka ÜRO on öelnud, et üks koma viis miljardit inimest elab tänapäeval ikka veel ilma elektrita seetõttu Euroopa Liit peab tagama jätkusuutliku energiavarustuse ja aitama käesolevate probleemide lahendamisele ning liikuma ka uutele turgudele. meil on vaja jätkusuutlikumalt energiat toota, sest niimoodi saame me tagada rohkem töökohti, heaolu ja ka meie järgnevate põlvkondade tulevikku nii et meie tegevuskavad peaksid olema jätkusuutlikud. Euroopas on kakskümmend seitse liikmesriiki ja me peame nüüd sõnadelt tegudele asuma, eriti just praegu majanduskriisi ajal. peaksime mõtlema sellele, et äh, meil on alternatiivseid energiaallikaid, millega on võimalik heaolu ja keskkonnakaitset ka tulevikus tagada niimoodi saame ka järeltulevatele põlvkondadele jätta korraliku pärandi. Ah, eh, eh. suur tänu ja nüüd härra Strauss, palun. Uh, austatud president, kaaseesistuja, suur tänu meid siia kutsumast Euroopa keskpank avaldas just täna ühe äh, struktuuriküsimusi käsitleva äh, raporti, eelmine raport saadeti samuti Euroopa Parlamendile, see puudutab ka energiasektorit, see võib teid, teile huvi pakkuda energia makromajanduses on teie tänase töögrupi teema, meie vaatasime just äh, majandust äh, makroökonoomilisest perspektiivist, äh, rahapoliitika perspektiivist, aga tegelikult huvitab meid, kuidas energiahinnad mõjutavad kodanikke, kodanike ostujõudu. meie raport on üsna ulatuslik, tahan teile selle põhijooned visandada kõigepealt äh, ülevaade energiaturgudest, me vaatame, millised on viim-, arengud olnud viimase viiekümne aasta jooksul olnud, samuti vaatame majandustegevusega seotud energiahindu äh, ning püüame analüüsida mm, nafta hinna kõikumist ja selle mõju majandusele, makromajandusele, siis vaatame energiaturu mõju inflatsioonile, arvestades tänase äh, töögrupi teemat, et tahaksingi just sellele raporti osale keskenduda. järgmisel slaidil näeme, milline on äh, kontseptuaalne raamistik meie arusaamast energia, energia hinna äh, mõjust inflatsioonile ja äh, me eristame kahe tasandi mõjusid, esimene tasand on siis otsene mõju, energia hind mõjutab energia tarbimist, energia kasutajat otseselt ning teine tasand on kaudne mõju, energia eh, hind mõjutab tootmist ja selle kaudu tarbija hindu. teiseks eh, räägime energia hinna rolli eh, hinnakujunduses ja, eh, ja palgakujunduses ning kõigepealt räägime siis nafta hinnamõjudest. Need tulvad näitavad, millised hinnakomponendid eh, millist mõju avaldavad ja nüüd jooned tulpades näitavad üldiseid arengutendentse. selge on see, et äh, vedelkütuse hinna mõju tarbijahinnale on kõige äh, rohkem ilmnenud just äh, toornafta hinnaga seoses. kui me vaatame marginaale, näiteks rafineerimismarginaali või äh, Äh, jaotushinna ma-, marginaali, siis need on olnud suhteliselt stabiilsed. teine oluline äh, tegur, mis mõjutab hinna, hindade kasvu, energia hinna kasvu, on tegelikult mar-, maksud. maksud on viimase kümne aasta jooksul samuti oluliselt tõusnud ja siin võib seostada hinnatõusu just aktsiisi ja käibemaksu hinna komponendiga Äh, maksud Euroopa Liidus või euroalal ongi kõige suuremad mõjutegurid hinna erinevusele riigiti. vaatasime rafineeritud ja, ja toornafta hindu, võrdlesime neid tarbijahinna indeksiga. kui me mõtleme, et näiteks rafineeritud nafta eh, hind tõuseb euroalal kümme protsenti, kümme senti, siis äh, meie vaatlesime, kuidas see mõjutab tarbijahindu. kõigepealt äh, peab ütlema, et see kümme senti läheb igale poole üle kõikidele teistele hindadele ja see äh, hin-, see, see, see protsess toimub väga kiiresti, kahe nädala jooksul on kümme protsenti lisatud juba peaaegu äh, kõigile valdkondadele ja samas pole äh, ka asümmeetriale mingisugust selgitust leitud. me ei saa öelda, et äh, kahjuks me ei saa öelda, et nafta hinna alanemisega seoses vähenevad ka tarbijahinnad rääkides vedelkütuse ja nafta hinnast, peab rääkima ka teisest väga olulisest hinnakomponendist, või kahest isegi. kõigepealt elekter ja teiseks gaasi hind. Need moodustavad kaks koma kolm ja üks koma kaheksa protsenti tarbija korvi hinnast peab ütlema, et elektri hinna hajumine on palju kõrgem kui gaasi hinna mõju tarbijahindadele Euroopas. parempoolne tabel näitab teatud konvergentsi, see näit-, näitab seega, et gaasi hinna konvergents toimib, aga elektri hind ei muutu nii. nüüd elektri ja gaasi hindade puhul peab veel ütlema, et et äh, neid äh, mõjutavad äh, nii konkurents kui marginaal kui ka mak-, lisatud maksud. nii siin kui ka vedelkütuse puhul on jällegi maks, maksud kõige suurem erinevuste tekitaja. samuti mängib teatud osa äh, võrgustiku ja, ja jaotusvõrkude maksumus, aga need, see, see, see tegur on vähem oluline kui maksud. poliitiliselt on tähtis tänasel äh, kohtumisel ka rääkida konkurentsist, äh, konkurentsi mõjust hindadele. sellest on ka varem kõneldud ja kõik te teate, et väga raske on mõõta konkurentsi, sellepärast et et de jure ja de facto konkurentsid on erinevad energiaturgudel, teine eh, probleem tuleneb sellest, et eh, eh, energiasektoris on täiesti loomulikke monopole tekkinud ja peab ütlema, et nullregulatsioon ei ole kõige optimaalsem variant. viimastel aastatel on oluline edasiminek toimunud energiaturgude reguleerimisel, aga ikkagi on näha, et et äh, arenguruumi on, äh, võimalus on äh, täiendavaks desintegreerumiseks, eristamiseks, omandisuhete eraldamiseks. vasakul pool tabelis on näha kolme kõige suurema ettevõtte turuosa ja selle mõju konkurentsile, rääkides transpordikütuse sektorile, mis on eh, suhteliselt detsentraliseeritud turg, siis eh, e-, elektri- ja gaasisektorites moodustab turuosa nende kolme ettevõtte puhul seitsekümmend protsenti ja see on ikka väga suur kontsentratsiooni tase oma raportis oleme ka vaadelnud, kas on empiirilisi, empiirilist tõendust sellele, et, et energiaturu liberaliseerimine aitab hindu alandada. teatud tõendeid me oleme saanud, minevikus on äh, tarbijahindu saa-, saadud vähendada see puudutab nii äh, elektri kui ka gaasisektorit, vaatame neid rohelisi ja, ja oranže tulpasid. üheksakümnendate aastate algusel on näha, et hinnanguliselt äh, reguleerimata energiaturud äh, lisasid hinnale peaaegu kümme protsenti. nüüd peab ütlema, et liberaliseerimine on äh, toiminud tarbija huvides. üks huvitav tähelepanek on ka see, et minevikus energia, gaasi ja eh, nafta hinnad on olnud seotud teada on see, et gaasi hind alati järgneb nafta hinnale, see on vasakpoolses tabelis toodud. aga võrreldes vedelkütusega peab ütlema, et see hindade järgi jõudmine toimub kuue-kaheksa kuu jooksul ja tundub, et tarbija jaoks on hinnatõus gaasiturul aeglasem. oluline erinevus on ka hulgi ja jaeturu hindades. ja selles, mis jõuab lõpuks lõpptarbijani siin tabelites on näha nafta hindu ja ähm, nafta, nafta põhjal toodetud elektri hind. Nad on äh, üsna tihedalt seotud, sama võib öelda ka gaasi hinnaga, vahel va,, vasakul on näha äh, tarbija hin-, hinda, tähendab elektrienergia hinda ja äh, nafta hinda ja peab ütlema, et et gaasi puhul on energia hind üsna stabiilne. peab siiski täheldama, et hulgiturgudel on hinnakujundus muutunud ka tarbija jaoks, vähem on pikaajalisi lepinguid ja tundub, et tarbijahind muutub sage-, sagedamini kui varem siiani oleme me rääkinud otsesest mõjust äh, või sellest otsese mõju faasist, aga äh, selleks, et täispilti teile anda, räägin ka sellest äh, nii-öelda teise ringi mõjust. selles tabelis on kajastatud see, et nafta hinna mõju energia, elektri hinnale on oluline sellepärast, et ähm, inf-, et kulutatakse rohkem äh, energial, energiaallikatele ja tekib kõrgem inflatsioon. nüüd teine tabeli osa näitab, et kaudne mõju moodu-, moodustab umbes poole äh, kogu e-, energia hinna, hinda mõjutavatest teguritest. tuleb arvestada inflatsiooni, eeldatavat inflatsiooni, palku. ja kui me püüame nüüd palku, palkade mõju eraldi vaadata, siis näeme, et energia hinnal on kogu inflatsiooniprotsessile oluline mõju. ja nüüd eh, üldised poliitilised sõnumid, mis tulenevad sellest meie analüüsist, on järgmised. kõigepealt ma ütlesin, et me vaatlesime energiaturgu rahaturu ja makroökonoomilisest eh, perspektiivist võib öelda, et rahapoliitika saab esimese faasi mõjutegureid väga vähe mõjutada aga rahapoliitika saab ja peakski mõjutama eh, seda teise faasi eh, mõju, stabiliseerides hindu ja Euroopa Keskpank tegutsebki selle nimel ja kui me vaatame nüüd, eh, milline on praktiline tõestus sellele, siis tõesti viimase kümne aasta jooksul on energiahinnad vähenenud, seega väga tähtis on jätkata sama liini, aga teisest küljest peame me jagama vastutust ka eh, sotsiaalpartneritega, nendega, kes eh, palku kindlaks määravad. ja eh, kokkuvõttes euroala ja euroala majanduse võimuses on tegelikult kontrollida ka energia hinna, hinna kõikumisi, aga kõik see sõltub asjakohastest struktuuripoliitikatest energiatõhususe ja paindlikkuse poliitika edendamine on seetõttu väga oluline selleks, et vähendada energia hinna kõikumisi makromajanduslikul tasandil. tänan. Muchas gracias eh,, Mr Wolf eh,. Bueno, abrimos ahora un turno. suur aitäh. nüüd siis diskussioon näen, et proua Simon on juba sõna küsinud sõna palunud, palun. Simon, palun uh,. Thank you, chair. suur aitäh, esimees. ma olen Iiri parlamendi liige, kuid olen töötanud ka Euroopa Parlamendis ja mul on uh, mitu küsimust ja mitu märkust. ma tean, et mul on ainult kolm minutit aega, kuid siiski. kõigepealt, mis puudutab puudutab riikide omavahelisi ühendusi, see on eriti oluline minu riigile, Iirimaale, ja ma tahaksin teada, kuidas me neid ühendusi rahastame, kes neid kontrollima peaks ja äh, milline hind või milline peaks olema hinnapoliitika, sest ma leian, et üle-euroopaliste võrkude puhul peaks meil olema üle-euroopalised hinnad. samuti ei ole seni räägitud üldse biokütustest, pean silmas seda esitust, mida me kuulsime, ja usun, et biokütused mängivad kindlasti suurt rolli kombijaamade ja transpordisektori puhul järgmise kümne aasta jooksul, kuid erinevates riikides suhtutakse biokütustesse erinevalt, meil ei ole biokütuste ühisturgu eriti kui me vaatame etanooliturgu, siis tuleb välja, et mõned riigid kasutavad madalaid impordimakse selleks, et tõhustada sisemaist etanoolitoodangut, kuid teised liikmesriigid on otsustanud äh, kõrgemate imporditariifide tasuks, kasuks. kui me vaatame Inglismaad, Iirimaad, Portugali, Hispaaniat või Rootsit, siis me näeme, et need riigid on väga erinevad ja et nende sisemaine biokütuste toodang äh, samuti väga kõvasti erineb ning see on vastuolus ühisturu põhimõttega ma arvan, et äh, äh, paljud riigid tegelikult impordivad odavat etanooli ainult selleks, et äh, seda hakata kallimalt eksportima ning see loob eba, e, ebasoodsad ja ebaausad konkurentsitingimused võrreldes siis nende riikidega, kes tegelikult püüavad pea, bioetanooli toota nii-öelda ausatel tingimustel. see on probleem, mis tuleks lahendada. ja mis puudutab seda, kuidas lahutada võrgu, võrkude kuulus süsteemioperaatoritest, siis meil on ikka veel mitmeid suuri riigiettevõtteid, kellele kuuluvad võrgud, kellele kuulub võrgu infrastruktuur ja tootmisvõimsus ja ma tahaksin küsida, kas me paneeli arvates peaksime jätkama lahtisidumistööd, et meil tekiksid äh, sõltumatud ettevõtjad, kes ei ole seotud äh, võimsuse tootmisega? ning äh, viimaks tahaksin ma öelda ka seda, et meie eelmisel täiskogu istungil tegi arutelu mulle suurt muret, sest me oleme mõelnud Euroopa energialepingule minu meelest peaksime pühendama rohkem aega ja poliitilist tahet selleks, et kokku leppida uue energialepingu tingimustes ning äh, tegelikult äh, tuleks püüda äh, saavutada konkreetseid eesmärke. me peaksime püüdma teha suuremat koostööd erinevate liikmesriikide vahel, kasutada ära olemasolevat õiguslikku raamistikku, näiteks Lissaboni lepingut. sest Iirimaa on kindlasti vastu igasuguse uue Euroopa lepingu vastuvõtmisele, samamoodi Ühendkuningriik ja seetõttu tuleks ära kasutada olemasolevat. kuigi Euroopa vajaks uut energialepingut, oleks poliitilises plaanis seda väga raske läbi rääkida ja kokku leppida ning seetõttu peaksime püüdlema nende praktiliste eesmärkide poole, mida on võimalik saavutada. ja seda ette nähtud aja jooksul, aitäh! suur aitäh ka teile! kas keegi soovib sellele sõnavõtule vastata. enne kui annan uuesti sõna oma kolleegidele, tahaksin öelda, et mis puudutab ühilduvuse küsimust, siis minu kogemus on näidanud, et Hispaanias ei ole ähm, võrgud eriti suurel määral ühendatud Prantsusmaa omadega võib, võib-olla kümme protsenti on ühendatud, seega tekib konkurentsiprobleeme tekib äh, probleem ka sellega, et majandus ei saavuta oma potentsiaali. see puudutab elektrit ja, äh, ja ka gaasi, gaasi puhul on ühilduvuse protsent ainult neli. ning äh, kindlasti ei ole saavutatud maksimaalset tarnevõimsust ja kui me meenutame üsna hiljutist kriisi Ukrainaga, siis eh, tegelikult võiksime ju meie omalt poolt teha rohkem, et Euroopa riike aidata. ja sellepärast oleks meil vaja oma infrastruktuuri kindlasti rohkem välja arendada. aga et seda teha, on meil vaja riigipoolset rahastamist, sest on selge, et eh, piisavat erakapitali ei leita see on eh, esimene märkus. teiseks see, mis te ütlesite, et transport ja äh, haldus tuleb äh, lahti siduda. siis riigi omandus, omandis olevad ettevõtjad Hispaanias on valinud õige lähenemisviisi, kuid nagu te ütlesite, kõige tähtsam oleks rajada uut äh, tüüpi jaotusvõrgud ja nende, äh, nende abil siis teha koostööd asjaomaste ettevõtete vahel. palun. ma olen Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni liige ja teen, äh, teen tööd ka tööstuse ja energiakomisjonis juba teist, juba teist koosseisu ning ma arvan, et rumeenlastel on selles asjas teistsugune seisukoht, et me näeme kogu energiaturu küsimust teise nurga alt. kuigi me tegelikult ei kuulu Eurotsooni. jaotusvõrkude küsimus on Euroopa tasandil tõstatunud eriti teravalt pärast hiljutist energiakriisi mille käigus mille käigus äh, lõigati läbi Ukraina gaasitarne mõneks ajaks ning sellel kannatas ka Bulgaaria. on öeldud, et äh, kui meil oleks olnud äh, jaotusvõrk, mis oleks ühendanud Bulgaariat ja Rumeeniat, siis oleks Rumeenia saanud Bulgaariat selle kriisi ajal ise varustada. me oleksime saanud neile anda ümber juhitud gaasi ja sedasama mõtet silmas pidades tegi Euroopa Komisjon ka oma ettepaneku ja Euroopa Parlament koostas raporti, mida siin ka arutati ja see raport puudutas gaasitarnekindlust. tegemist oli raportiga, mida tegi ja mille tegemist juhatas härra Vidal Quatras. seda tegelikult arutatakse siiamaani kuid äh, tähtis on see sellepärast, et raportis räägitakse ka jaotusvõrkudest ja öeldakse, et need peaksid olema kohustuslikud. ning et valitsused peaksid otsustama, kuidas nad saavad aidata neid võrke rahastada. seega peaksid liikmesriigid äh, kandma teatud kohustusi täitmaks äh, tarnekindluse kriteeriumeid mis puudutab seda, millist kasu saavad ettevõtted, kes investeerivad teadusvõrkudesse, siis äh, on see küsimus muidugi üsnagi keeruline. mina liberaalina arvan, et kui turule ei anta mingeid äh, hüvesid, siis turg lihtsalt ei tule kaasa turg ei tee neid asju, mida poliitikud sooviksid, et turg teeks. ja seetõttu on mul väga huvitav kuulata neid kogemusi, mida te jagate oma liikmesriikide seisukohast, näiteks milliseid hüvesid või eeliseid tuleks turuosalistele pakkuda. see küsimus on seotud sellega, mida te ütlesite riigiettevõtete kohta ja selle kohta, et mitmed liikmesriigid on vastu jaotusvõrkude loomisele, sest nad soovivad kaitsta oma turgu. ja seetõttu tuleb jaotusvõrkude küsimust arutada just Euroopa tasandil, sest ma ei usu, et liikmesriigid suudaksid selle iseseisvalt lahendada. ning üks samm, mida me võiksime astuda, on kindlasti see, et me võiksime paluda liikmesriikidel täita teatud kriteeriumid, millega tagatakse energia tarnekindlus ja osa sellest on kindlasti jaotusvõrkude loomine. aga biokütuste kohta ütleksin ma seda, et mina isiklikult ei usu nende tulevikku. minu meelest on biokütuste tootmisega seotud liiga palju probleeme ning kuigi neid hakati tootma suure innukusega, on siiski olemas ka paremaid alternatiivseid vahendeid ja meetodeid, näiteks kui me vaatame USA turgu, siis äh, me näeme ju neid alternatiive, kuigi teie muidugi võite arvata teisiti. ja mis puudutab lahtisidumist, siis minu meelest on see kõige tähtsam element äh, energia ühisturu saavutamisel. Te ilmselt juba teate, et mõned liikmesriigid on lahtisidumisele eriti lahti, eriti vastu, eriti kui see lahtisidumine oleks äh, sajaprotsendiline ning seetõttu on nüüd tekkinud tekkinud väga mitmeid äh, seisukohti sellest, äh, kuidas äh, saavutada osalist lahtisidumist ja on pakutud erinevaid variante. ma kindlasti ei usu, et meil oleks vaja uut Euroopa energialepingut, pigem arvan, et me peaksime ära kasutama seda, mis meil on juba olemas ja see tuleks kõigepealt läbi vaadata, sest me teame, et raske on rakendada seda, milles me oleme kokku leppinud ja mille me oleme vastu võtnud. ma tahaksin tõstatada ka küsimuse Euroopa Keskpanga esindajale. Äh, ma tahaksin küsida, et kas oleks võimalik kogu seda küsimust vaadata ka globaalse turu valguses, kas te võiksite rääkida, milline on Euroopa turg võrreldes globaalse turuga ja milline mõju on USA dollaril meie energiaturule? me teame, et üleilmsel turul toimub kauplemine üldiselt USA dollarites. nii et äh, minu viletsa arusaamise järgi kaupleme me varsti, äh, kaupleme me praegu kahjuga. mulle meeldiks, kui te omalt poolt seletaksite, kuidas teie seda näete. Ah, ah, uh, suur aitäh! suur aitäh, lubage mul öelda äh, paar sõna kõigepealt ähm, selle raporti kohta, kõigepealt äh, mis puudutab omavahelist üheldu-, ühilduvust ja jaotusvärke, siis ähm, seda raportit lugedes jääb meile mulje, et äh, olukord tõesti pole ideaalne, kuid äh, energiatarnekindlus on euroalal tänu olemasolevale infrastruktuurile juba paranenud, kui me võrdleme praegust olukorda üheksakümnendatega. kuid samas, kui me võrdleme ennast USA-ga, Äh, siis jääb meist üsna hea mulje, aga samas äh, on veel palju tööd teha. ning äh, jaotusvõrkude küsimus on kindlasti üks, üks vahend, mida tuleks kasutada selleks, et parandada energiatarnekindlust. lahtisidumise kohta ütlen ma seda, et minu meelest on siin kaks aspekti, mida arvestada, ühest küljest kasumimäär mis tõesti võib äh, teatud ettevõtete jaoks äh, väheneda, kui meil on väga hea teadusvõrgud, kuid teise, teine aspekt on see, et äh, mõnede turuosaliste arvates on turu lõimumise tagajärjeks ka toodangu ja jaotuse üleüldine tõhustumine. turgude liberaliseerimine on meile näidanud et selline lõimumine ja lahtisidumine toob kaasa elektrienergia hindade languse. see tähendab seda, et meil äh, tuleks seda teha, see oleks mõistlik. seda toetavad kõik tõendid, mis meil praegu on. biokütuste kohta me ei oska sellele otseselt vastata, kui te vaatate erinevaid rahvusvahelisi stsenaariumeid, mida on pakutud tulevaste mm, arengute jaoks euroalal, mida on pakkunud äh, näiteks äh, Euroopa Komisjon, siis räägitakse kogu aeg sellest, et äh, taastoodetavate kütuste osakaal peaks olema suurem, kuid samas on nende osakaal ikkagi üsna väike ning fossiilkütused jäävad veel pikka aega peamiseks energiatootmise vahendiks ja lõpuks äh, räägiti siin ka USA dollarist. mulle esitati küsimus USA dollari ja energiahindade kohta ning äh, tõepoolest, selline seos on olemas. muidugi on äh, valuutakursside kõikumine ja energiahinnad omavahel seotud, kuid see seos ei ole alati selge või stabiilne, ehk siis alati ei toimi see mõju samasuguselt. USA dollari vahetuskursi kõikumine võib tõesti mõjutada energiahindade kõikumist ja sellega seoses äh, tahaksin ka rääkida energiahindade äh, nii-öelda rahastumisest. me kõik näeme, et äh, hinnad on üldiselt tõusnud, kuid väga raske on näidata ja tõestada, et, et energiaturgude finantse-, finantseerumine või rahastumine neid hindu nii palju tõusnud, tõstnud on. kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal nägime me äh, nägime me äh, samuti, et äh, nõudluse ja pakkumise suhted äh, su-, suhe suuresti muutus kui palju see oli aga seotud valuutakursside muutumisega, on raske öelda. Félix Lavilla. Eh, Muy brevemente, las cuatro cuestiones planteadas por el inter-. suur tänu. tuleksin lühidalt selle nelja küsimuse juurde, mis esitati ja mis on väga huvitavad. esiteks võrgud ja võrkude ühendamine elektrite võrkude puhul tuleks lihtsalt öelda, et meil on ju sarnane näide juba telekomi võrkudega, miks me peaksime selle küsimuse uuesti esitama? meil on väga hea eeskuju olemas ja me võime tõesti toota energiat võrkudes, me saame välja arvutada ka ehituskulud, need tuleks siis äh, avaldada ja need kindlasti mõjutaksid siis ka tarbija hindasid siis jätkusuutlikkus, ma juba ütlesin, kui tähtsad on erinevad äh, energiaallikad, aga siin puhul peaksime me arvestama ka tehnoloogia arenguga ja erinevate turgudega. Euroopa Liidu raames kohe kindlasti on võimalik meil toetada innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut ja kohe kindlasti erinevates liikmesriikides võib äh, spetsialiseerida erinevatele energiaallikatele, mõned riigid näiteks võiksid aluseks võtta äh, tuuleenergia, teised fossiilsed kütused ja vastavalt sellele saaks siis neid äh, energiaallikaid ka hinnata. siis erinevad ettevõtted, ähm, seal kehtib sama, mis ma vastasin esimesele küsimusele. ja nüüd, kuidas me saaksime praeguses raamistikus tulemusi ette näidata? me peaksime praegust raamistikku ära kasutama ja me ei tohiks luua lisaprobleeme, kui me üritame probleeme lahendada minu arvates ei ole mõistlik see, et Euroopa Liidus, kus äh, valitseb äh, kodanike vaba liikumine, ühisvaluuta, teenuste vaba liikumine, et nüüd sellises Euroopa Liidus hakatakse kodanike, hakatakse kodanike äh, nii-öelda liitma oma koduriigiga me ei tohiks siin kodanikke pidurdada, kui riigis toodetakse palju tuuleenergiat, siis peaks sellel riigil olema võimalus seda energiat pakkuda ka teistele liikmesriikidele. seepärast me ei saa ka siin praegu üles kutsuda, et tuleks kasutada ühte alternatiivset energiaallikat kogu Euroopa Liidus. me ei ole maailmas üksi ja alternatiivsetele energiaallikatele kuulub tulevik, neid peame nagunii kasutama, kui me soovime CO2 heitmeid vähendada. nii et neid tehnoloogiaid tuleb edasi arendada. proua Munir Keersa, palun. suur tänu, mul on väga hea meel, et härra Koveni on täna siin. kahjuks on ta nüüd küll ära läinud siit ruumist, aga me tunneme teda juba eelmisest ametiperioodist saati. siin räägitakse Euroopa Euroopa nõrgast seisukohast energiaturu puhul ja sellest, et me oleme sõltuvad ebakindlatest energiavarustajatest, nagu näiteks Ukrainast. ja siin on öeldud, et võib-olla me peaks peaksime võib-olla veel panustama ka Türkmenistanile ja teistele riikidele, mis ei ol-, mis on veelgi ebakindlamad. samal ajal aga ei viida läbi projekte, millega oleks võimalik tagada kindel energiavarustus, nagu näiteks Nabucco projekt. ei ole kordagi räägitud meie ainsast nii-öelda kodusest energiaallikast, kivisöest. süsi on hukka mõistetud sellepärast, et CO2 heitmete osakaal on väga suur aga me ei tohiks ära unustada seda, et meil on ka uued tehnoloogiad ja me peaksime vaatama, kuidas me uute tehnoloogiate abil saaksime CO2 heitmeid vähendada. see oleks ka võimalus investeeringute kaudu uutesse tehnoloogiatesse olukorda parandada ja ma arvan, et seda tuleks ka meie dokumentidesse mainida, eriti mõeldes meie tulevikuplaanidele, kui me soovime tagada energiavarustuskindlust, nii et võib-olla peaksime ka selle kodumaise allikaga arvestama. siis võrkude ühendamine ja ühine äh, energiaturg, siin peaksime jällegi looma ka ühise turu alternatiivsetele energiaallikatele. nüüd annan võimaluse veel küsimusi esitada ja siis nendele vastame hiljemalt, ütleb härra esimees ja härra Boris saab sõna Leedust. Gerbimi antros grupės dalyviai, aš manau, kad Lietuvai tikrai yra nemažiau svarbu. suur tänu, arvan, et nii Leedu kui ka Iirimaa puhul on meil mõlemal suur huvi uute ühenduste vastu. me oleme Leedus muide täiesti sõltuvad ühest energiaallikast, me sõltume täielikult Venemaa gaasiturust ja meil ei ole mitte mingeid ühendusi Lääne-Euroopaga. kahe tuhande üheksandal aastal kiitis Leedu heaks uute ühenduste plaani, see aitaks vähendada või, või kaotada isolatsiooni Leedu puhul, luua uued võrgustikud naabritega, seetõttu ma usun väga energiaturgude integratsiooni Euroopas, aga see peab toimuma Trans-Euroopa transpordivõrgustike arenguga koordineeritult. kindlasti aitab see edasi liikuda. ja saavutada ka mõistlikud hinnad tarbijate jaoks. tahaksin siin kasutada võimalust ka, et ekspertide käest küsida, kas ilma energiaühisturuta on võimalik reguleerida hindu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 on näidanud päris head eeskuju, luues Iberia siseturu. ja mis puudutab lahtisõlmimist, ka siin on Portugalil ja Hispaanial olnud juhtiv roll. eriti kui me mõtleme turu liberaliseerimise peale. Euroopa on järele lonkinud tööd ja äh, peab veel päris palju ära tegema, nagu ütles Iiri kolleeg. väga paljudes riikides on probleeme järgimaks äh, Portugali, Hispaania eeskuju. Portugal on võidelnud ka alternatiivsete energiaallikate kasutamise eest ja seda juba päris mitu aastat ning seda, selle eest on Portugali ka tunnustatud. me oleme väga palju investeerinud tuule- ja päikeseenergiasse tuuleenergia osas oleme maailmas juhtival kohal ja me soovime ka Euroopa tasandil varustusvõrku luua selleks, et eksportida teistesse riikidesse vajalikku tehnoloogiat, nagu näiteks tuuleenergia turbiine. ja niimoodi on meil kohe kindlasti võimalik ka toota endal rohkem tuuleenergiat ja seda võrku toitevõrku viia. me oleme päris palju kogemusi omandanud ka tuuleparkide loomises ja ma arvan, et ka selles osas saaksime olla eeskujuks teistele riikidele. tahaksin veel kord välja tuua ka hinnakujundusmehhanismid seda on siin ka õigustatult tõstatatud. see on küsimus, mis ikka ja jälle kerkib. me teame, et äh, fossiilkütuste hind tõuseb ja kui toornafta hind tõuseb, siis on kohe seda turul näha, hinnad kerkivad, kui aga toornafta hind langeb, siis hinnalangus tavaliselt kohe ei järgne. ja sellest on väga raske aru saada, kuidas äh, bensiini hindade langus alati väga palju hiljem järgneb ja seda eriti just Portugalis. siis äh, tarbijahindade puhul ei ole meil olnud äh, selget äh, tõestust selle kohta, et tegemist on kartellikokkulepetega. aga on täiesti selge, et et midagi toimub ja meie ülesandeks on hoolitseda selle eest, et tarbijahinnad äh, vastaksid äh, maailmaturul toimuvale. väga tähtis on äh, see, et me demo-, muudaksime demokraatlikumaks juurdepääsu võrkudele ja ka hinnakujundusele. me oleme läinud üle digitaalsele ajastusele, meil on väga palju erinevaid programme, meil on näiteks loodud programm, mis on, mille nimeks on Magaliesh, ja kõikides koolides on võimalik äh, äh, õpilastel minna internetti, nii et me oleme tõesti alustanud digitaalse ajal, ajastuga ja ma arvan, et sama tuleks meil teha ka energiaturul. praegusel hetkel on meil siiski veel probleeme riigi toetustega elektriturule. miks ei ole meil võimalik konkurentsivõitluses ennast läbi suruda Hispaania vastu, sellepärast et Hispaania äh, maksab riigi abi energiatootjatele ja elektritootjatele just. ja see kujutab meie jaoks väga suurt äh, probleemi. isegi Iberia siseturul ei ole meil olnud võimalik seda probleemi lahendada ja arvatavasti Euroopa siseturul kujuneb selle probleemi lahendamine veelgi raskemaks. energiaküsimus puudutab kõiki ühiskonnakihte, kõiki riike ja tegelikult kogu rahvamajandust ja seepärast äh, tuleks praegusel hetkel meil keskenduda just nendele küsimustele. ja nüüd küsimus eksperdile Euroopa Keskpangast, kuidas saaksid äh, liikmesriigid neid küsimusi lahendada? ilma, et nad ohustaksid konkurentsivõimet, eriti just praeguses majandusolukorras. ja sellega lõpetame küsimuste vooru viimasena saab sõna härra Eskeda Hispaania seletist. ja suur tänu! kõigepealt tahaksin Felislav Viljet ja ka härra Rolf Straussi tänada selle uuringu eest, mis läbi viidi, see on tõsiselt huvitav kas me saaksime teha järeldusi selle kohta, miks meil on nii suured hinnaerinevused just elektrihindade puhul? tegelikult ju hind sõltub ka väga paljudest teistest teguritest ja ma arvan, et see tuleks nüüd selgeks teha. de la energía en general. Si pudiésemos tener nii et äh, me peaksime tegelema energiahindadega, eriti aga elektrihindadega. kui me lülitaksime üheks kõik energiavõrgud Euroopas, siis oleks meil siin nii-öelda U-torudega tegemist ja hinnad peaksid mingil hetkel ühtlustuma. kuid meil on paaris riigis paar väga suurt energiakontserni ja on ka ettevõtteid, mis tegutsevad mitmes liikmesriigis una, una serie de, de, de, de, de cuestiones de que son para todas las empresas son iguales, pero todas ellas quieren tener. siin on terve rida küsimusi ettevõtetele. kuidas on võimalik teatud ettevõtetel kasumimarginaali nii suureks paisutada? ja siis veel näide ühest teisest sektorist äh,, nimelt äh, rongiliiklus. meil on erinevad seadusandlused erinevates liikmesriikides, kuigi raudteel on erinevad traditsioonid ja me isegi teame, et röötmelaius on erinev. kuid äh, millegipärast on seal kõik probleemid lahendatud ja ähm, rongi, vabandust, raudteevõrgud kogu Euroopas on ühendatud nüüd siin Põhja-Euroopast kuni Lõuna-Euroopani on meil päris palju erinevaid suuri projekte. ja meil on ka näiteks siin energiaprojekt, mis praegusel hetkel on küll toppama jäänud, aga sellega soovitakse energiat äh, üle Euroopa viia. nii et kui nüüd erinevad liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele, siis me teeksime väga suure sammu edasi. kuidas oleks meil võimalik tagada seda, et võrke hakatakse tasalülitama? sest äh, niimoodi saaksime me hinnaühtlustuse tagada, aga mulle tundub, et praegu ei ole see võimalik, sellepärast et meie ees seisavad hiiglasuured ettevõtted, kes on selle vastu. ja see toob endaga kaasa selle, et liikmesriigid peavad võtma vastu seadusi, mis kas siis pooldavad teatud ettevõtteid või siis on nende vastu suunatud. ka turude reguleerimine mängib väga suurt rolli, aga ohud on suured. oht on nimelt suur selles osas, et tarbija huvidega ei arvestata piisavalt ja ka täna oleme siin tegelikult tarbijatest liiga vähe rääkinud Euroopa ei ole siin ruumis üksi, Euroopa peab vaatama, et ähm, tarbijate vajadused oleksid tagatud. et meil ei oleks siin katkestusi, nii nagu natukene aega tagasi juhtus, eriti just Kesk-Euroopas, kus meil oli probleeme gaasivarustusega ja ja me peame hoolitsema ka selle eest, et ähm, gaasi hinnad äh, jääksid mõõdukatesse piiridesse ja peale selle energiat, mida me kasutame, peaks olema ka võimalikult keskkonnasäästlik. ma ei tea, kuidas seda tagada, aga me peame hoolitsema selle eest, et äh, energia on jätkusuutlik. peale selle peame me ka ettevõtete üle järelevalvet tegema selleks, et äh, keegi ei võtaks turul sisse monopoolset äh, seisundit ja et me saaksime siiski tagada konkurentsi turgudel. Cuestiones en el aire, así que suur tänu, tõstatati lausa mitmeid küsimusi ja nüüd tahaksin meie esinaisele üle anda mikrofoni. mul oleks väga hea meel kommenteerida neid küsimusi, mis siin tõstatati. aga ma eksperdiks ennast ei kutsuks, sest ma olen lihtsalt poli-, poliitik aga muidugi me püüame mõista kõige paremaid valikuid, mis eksperdid on meile andnud. ühenduste teemad tõstatasid kõik, see on hädavajalik. energiaturu parandamiseks on vaja erisüsteeme ühendada, aga me teame, et liikmesriikides on teatud huve töötada ühise energiaturu vastu sageli soodustatakse oma riigi ettevõtteid ja sageli ei ole tarbija huvid sugugi kõige tähtsamad. ja ma nõustun täiesti sellega, et meie turg peab olema liberaliseeritud, ilma selleta ei saa ette kujutadagi eh, hindade alandamist ja eh, varustusallikate mitmekesistamist. subsiidiumidest kõneldes peab ütlema, et ka minu koduriik subsideerib energia tootmist, et Brüssel on aga väga karmil seisukohal riigiabi suhtes. praegu aga äh, peame arvestama majanduskriisiga ja kõige haavatavamate elanikkonnakihtidega, seega praegusel hetkel võib äh, riigiabist loobumine osutuda väga keerukaks. samuti tõstatati siin küsimus selle kohta, et äh, tuleks äh, vähendada sõltuvust ühest energiaallikast, aga tundub, et äh, praegu töötame me iseenesele vastu, e-, ehitame alle ja ikka uusi ja uusi torujuhtmeid, et veelgi rohkem sellest ühest allikast äh, sõltuda. kui nüüd keegi muudaks gaasiallikaid ja gaasitorude ähm, marsruute, siis võib-olla midagi muutuks, aga mina ei usu sellesse, ma uju-, arvan, et Hispaania on äh, väga hea näide meie jaoks äh, Hispa-, Hispaania on väga kaugel Venemaast, seega torujuhtmete kaudu ta gaasi sealt ei saaks, aga tal on vedelgaasihoidlad ja saab eh, seega importida vedelgaasi igalt poolt maailmast. me võiksime ka eh, kujutada ette mingid suuremad sadamad, kus on vedelgaasihoidlad ja siis me jaotaksime seda mööda Euroopa Liitu ja minu poolt olekski praegu kõik, tänan. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt vastata proua Monique Surkisale oma e. oma esialgsetes kommentaarides ütlesin, et energiaallikate mitmekesistamine on väga oluline, et süsi on Euroopa jaoks väga oluline energiaallikas ning me tegeleme väga aktiivselt CO2 ladustamise tehnoloogiatega. et teine küsimus on puhtad energiaallikad, keskkonnasäästlikud energiaallikad kogu see problemaatika ei ole seotud mitte ainult söega, vaid ka teiste energiaallikatega, väga raske on leida raha mõnikord teadusuuringuteks, et töötada välja erinevaid tehnoloogiaid, see on hädavajalik keskkonnasäästliku energia edendamiseks. loomulikult me ei ole ka üksi maailmas, me peame jagama oma kogemusi teiste maailmamaadega, praegu räägime me e-, Euroopa seisukohtadest aga eh, energeetika on ka oluline valdkond, kus saab eh, uute energialiikidega seoses uusi töökohti luua. ja kui me suudame uusi energiaallikaid leida, siis eh, kui, kui, kui me ei suuda leida, siis see oleks probleem nii Euroopale kui ka ülejäänud maailmale tundub, et praegune kriis on energia seisukohast vaadeldes ainult jäämäe tipp. Hispaania energiaturg on väga hea näide eh, kõigest sellest, mis me räägime, energial ei ole mingeid piire. seega tuleb arutada neid küsimusi, kokkuleppele jõuda, ära kasutada kõiki võimalusi. loomulikult on meie ees takistusi, mis tuleb ületada eh, see tähendab seda, et me peame eh, püüdma leidma, leida võimalusi takistuste ületamiseks. kui riigid suudaksid kompromissile minna, siis saaksid sellest pikemas perspektiivis kõik kasu. Hispaania maareformi käigus jagati maad lõputult ning äh, lõpuks oli, lõpetati väikeste maatükikestega, et mis võiks aidata tootmist tõhustada, aga energiasektoris on väga tähtis mastaabisäästu saavutamine kõik need ühenduste ja hindade küsimused. selge on see, et kui meil on ühisturg, siis on meil rohkem konkurentsi, me konkureerime üksteisega ja konkurentsi jaoks peavad olema stabiilsed eeskirjad. ma rääkisin ka oma sissejuhatavates kommentaarides tarbijatest ja eh, peab ütlema, et energiatarne, tarneid pole tõhusalt võimalik hallata, kui meil ühisturgu pole kahekümne esimesel sajandil. mina keskendusin väga tarbija huvidele. me tahame ühisturgu arendada tarbija huvides, suur tänu! teen lühidalt. kõigepealt tahaksin vastata teie murele tarbijate üle. ma ütlesin ka sissejuhatuses, et tarbija huvid on ka meie jaoks väga tähtis küsimus, tarbijahinnad huvitavad meid väga ja seetõttu mul oli hea meel, et te nendele küsimustele just sellest perspektiivist lähenesite. nüüd äh, mõnede teiste elementide kohta tahaksin öelda, et asümmeetria puhul teie Portugalis teate võib-olla palju paremini, milline on olukord kui, kui mina, aga vähemalt tarbijahinna üles-alla kõikumise puhul ei ole mingit selget tõendust selle kohta piiriüleselt ka teistes riikides, mitte ainult teiste riigis, et võib-olla, võib-olla teie koduriigis on teatud ajavahe tekkinud, aga üldiselt äh, me oleme igal pool täheldanud siiski asümmeetrilist reaktsiooni nafta hinnalangusele. väga minu arvates peab niisuguste arengute hindamisel olema väga ettevaatlik. Ähm, samuti äh, tõstatati subsiidiumide küsimus, nõustun täiesti sellega, et kui äh, riigiabi tekitab turumoonutusi, siis ta Eh, mõjub negatiivselt, aga üldiselt eh, on vaja pikemas perspektiivis energiaküsimusi vaadelda iseäranis seetõttu, et energeetika, võrg, energiavõrgud vajavad pikemaajalisi investeeringuid ja seetõttu peab olema mingisugune järjekindel poliitika, asjad peavad käima käsikäes, eh, meil peavad olema ühised eesmärgid see on muidugi poliitiline seisukoht. kasvuhoonegaaside puhul äh, peab mõtlema ka, et äh, miks teatud energialiike subsideeritakse, teatud äh, energialiike mitte liberaliseeritud turgude küsimuse puhul küsiti, kas eh, hinnad peaksid olema igal pool sarnased, kas elektri hind peab olema igal pool sarnane, miks ta ei ole sarnane? me peame arvestama seda, et euroala hindades on energiaallikate kombinatsioon energia hinnas tegelikult väga erinev. me peame näiteks arvestama ka tuum-, Prantsusmaal näiteks, kus, kus tuumaenergia komponent on väga suur elektrienergia hinnast. ning ähm, peab arvestama äh, energiaallikate kombinatsiooni seda, kas riigid äh, impordivad või ekspordivad, müüvad edasi energiat. konkurentsi küsimus on samuti kõik seotud sellega, kindlasti võiksid muidugi hinnad olla sarnased või lähedasemad vähemalt liikmesriikides. suur tänu! ja jällegi una persona que quisiera intervenir, si me gustaría dejar claros tres enne, kui ma annan uuesti sõna neile, kes veel soovivad sõna, tahaksime omalt poolt kommenteerida neid asju, mida on seni öeldud. me oleme siin rääkinud energiast ja ja energia säästmisest, kuid Euroopa peaks mõtlema ka sellele, et energia on tähtis äh, sisend ja mitte ainult tarbijatele, vaid ka ettevõtetele ja järelikult on tegemist tähtsa küsimusega ka konkurentsi vallas. me ei räägi siin mitte ainult tööstusest, vaid nagu juba on öeldud, vaid äh, nagu on juba öeldud, äh, me oleme tehni-, tehni-, tehnoloogilise revolutsiooni ajajärgus ja peame arvestama ka sellega ning äh, me peame meeles pidama ka Ukraina gaasikriisi ja äh, sellest õppima seda, et äh, koostöö teiste riikidega peab olema tõhusam. võib-olla oleks meil vaja teistsuguseid jõujaamu, kui näiteks gaas tuleks Alžeeriast, siis paremate jaamade ja võrkude abil õnnestuks meil kriisi korral aidata neid inimesi, kes elavad näiteks Kesk-Euroopas härra Levi on, soovib vist sõna? aitäh, tõepoolest ma tahaksin omalt poolt öelda, et ma olen väga tänulik erinevate sõnavõttude eest, kõikide nende asjade eest, mida te ütlesite, ja ma proovin kõik need ettepanekud kokku võtta oma dokumendis, mida täiskogu istung varsti, varsti ka arutab, nii et